siin öelda, et koos nõukogu presidendiga kirjutan alla viiele õigusaktile vastavalt eh, kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa ning nende pealkirjad avaldatakse eh, tänases protokollis